sõnum, et meie poliitilised seisukohad on järjepidevad, kaitseme neid samu seisukohti, mida oleme kaitsnud kriisi algusest peale, suur tänu, härra president! Your... suur tänu sõnavõttude eest, nüüd mu daamid ja härrad, arutelu selle teema üle on lõppenud ja hääletus on täna kell kaksteist. järgmine punkt päevakorras on David Martini raporti arutelu, kus käsitletakse Euroopa Parlamendi uurimisõigust. kõigepealt annan sõna raportöörile Martinile. ma tänan. president, ma alustan sellest, et kõigepealt ütlen tänusõnad kõigepealt sekretariaadile, eh, konstitutsiooniliste asjade komisjonis äh, kes aitasid koostada seda raportit ja suur tänu ka volinik Šefkovitšile ja eesistujamaa eh, Taani ministrile, kes algusest peale olid kaasatud sellesse protsessi. AFCO komisjoni panus mm, on minu jaoks ka olnud väga väärtuslik ja ma tahan teie kõigiga jätkuvalt koostööd teha, et institutsioonide vahel me ka kokku lepiksime. tahan tänada ka variraportööre, teistest fraktsioonidest, kes olid väga koostöövalmis eh, läbirääkimiste pidamisel selle raporti üle. tegemist on auahne raport, raportiga ja väga ajakohasega, sest Lissaboni leping on jõustunud. üheksakümne viiendal aastal, kui mina olin raportööriks siin parlamendis Maastrichti lepingu asjus, me eh, tahtsime parlamendi eh, pädevust suurendada, uurimisõigust laiendada, aga paraku komisjonide, uurimiskomisjonide pädevused ei ole muutunud vahepeal, aga see komisjon peab, need komisjonid peavad tegelema, kui tegemist on rikkumistega või haldusliku omavoliga Euroopa Liidu õiguse rakendamisel. ja eh, kontrollitakse dokumente, kuulatakse ära, vaatamaks, kas on äkki tegemist olnud rikkumiste või ka omavoliga õiguse rakendamisel ja parlament etendab siin järelevalvefunktsiooni ning tegeleb raportite koostamisega. on selle parlamendi ajaloos olnud kolm uurimiskomisjoni transiidirežiimi asjus, hullu lehmatõve asjus ja kõige hiljutisem oli Equity Life Assurance Society küsimuses. Equitable Life uuring näitas, et parlament ei suuda tõe jälile jõuda, sest me ei saanud rääkida nende inimestega, kellega me tahtnuks, ei pääsenud juurde dokumentidele ja ka kui valetunnistusi meile anti, siis ei tulnud selle eest mingeid sanktsioone ja pole üllatav, et ka see viimane uurimiskomisjon tõeni ei jõudnudki. viimase kahe aastakümne jooksul on Euroopa Liidu Euroopa Liidus Europarlamendi volitused suurenenud, aga paraku siin on veel suur lünk just uurimisõiguse kasutamisel. me oleme eh, seadusandjad ja meil on suured eelarvepädevused, aga demokraatliku järelevalve osas ei ole meil instrumente, et tõde tuvastada. ja enamikest liikmesriikide parlamendis on olemas sellised instrumendid, et vaadata, kuidas liikmesriigi õigust ellu rakendatakse ja ka Europarlamendil on kohustus Euroopa Liidu õiguse eh, rikkumist oma kodanike huvides tuvastada ja lõpetada. tähtis on tõeni jõuda ja nagu suur filosoof Bob Dylan ütles, eh, tõde on nagu nool, aga värav on kitsas, millest see läbi pääseb jah, raske on minevikus toimunud rikkumisi uurida, tähtis on, et oleks juurdepääs parlamendil dokumentidele ja isikutele, sest ilma selleta ei ole võimalik seda järelevalvekohustust täita. ja me võtame oma rolli väga tõsiselt, meil on olnud parlamendi jooksul ainult kolm uurimiskomisjoni, nii et me ei ole kuritarvitanud seda uurimiskomisjonide loomise võimalust. E, miks nüüd hakata reformima neid eeskirju ja norme? kõigepealt seda on olnud vaja teha juba seetõttu, mis selgus Equitable Life uurimise käigus ning tähtis on ka nüüd määruse vormi, reform vormida. parlamendil on roll ka poliitikate algatajana aluslepingu kohaselt ja minu raport öö, on, teeb ettepaneku reformiks ja nüüd peab komisjon ja nõukogu sellele oma nõusoleku andma. mul on kuus minutit, härra president, ette nähtud. kuid äkki need kaks viimast minuti ärakasutuse lõpuks? ei, ma tahaksin kogu raportit tutvustada, kui tohib. sest ma olen nüüd jõudnud just sisu juurde ja tahaksin tutvustada praegu kogu raportit, mitte lõpus. on kolm tähtsat elementi parlamendi uurimiskomisjonides, mida ma käsitlen oma reformi ettepanekutes. kõigepealt tuleb otse rääkida isikutega, kes eh, on teemaga seotud ja peamine probleem, mis Equitable Life uuring näitas, et ei suudetud eh, isikute, isikuid kuulata ära. paljud institutsioonid saatsid ainult oma esindajad kohale, aga mitte sisulised osalised. tähtis on, et me saaksime otseselt rääkida nendega, kes on kaasatud uuritavasse teemasse või ekspertidega rääkida. teiseks juurdepääs dokumentidele ja võimalus et uurimiskomisjon näeks tõesti neid dokumente, mis uurimisega seotud on, otse. ja kolmandaks, uurimiskomisjon peab saama külastada liikmesriike ja koha peal äh, Äh, asjaga tutvuda. see on väga tähtis, varasemad uuringud on näidanud ka, et äh, puuduvad sanktsioonid, kui antakse valetunnistusi või altkäemaksu või keeldutakse tunnistuste andmisest. meie teeme nüüd ettepaneku eh, parlamendi poolt, et ka sanktsioonid oleks ette nähtud, samasugused nagu paljudes liikmesriikides sellistelt puhkudeks on. ja väga põhjalikke uuringuid on ka selle kohta korraldatud mis liikmesriigid on ära teinud. jah, parlament ei ole kohus, eh, mis puudutab sanktsioone valetunnistuste eest ja eh, altkäemaksu eest, loomulikult need sanktsioonid peavad ellu viima liikmesriigid ise, aga me arvame, et uurimiskomisjoni pädevus peab olema selge, ta peab saama tõeni jõuda, eh, meie ei võta juriidilisi samme, sanktsioone Äh, aga me teeme selleks soovitused, et sellised sanktsioonid oleksid ette nähtud. Äh, ja ma olen optimistlik, et kolm institutsiooni minu ettepanekute osas ka kokkuleppele jõuavad. Now... suur tänu ja nüüd ma annan sõna nõukogule, minister, Euroopa asjade minister härra Vammen, teil on nüüd sõna. lugupeetud president, lugupeetud parlamendiliikmed, komisjoni asepresident, uurimisõigus on väga oluline osa Euroopa Parlamendi järelevalve volitustest, mis võimaldab luua komisjone selleks, et uurida Euroopa Liidu seadusandluse väärkasutust. kuigi Lissaboni, Lissaboni leping ei näe ette mingeid muutusi selles äh, teemas endas, on sisse toodud äh, menetlus selleks, et äh, täpsed sätted uurimisõiguse korraldamiseks välja tuua. eesistuja respekteerib parlamendi Äh, algatusõigust sellel teemal ja seetõttu oleme ka äh, põhjalikult jälginud tööd härra Martini raportiga. eesistuja on ka nõukogus teinud oma poolt samme selleks, et äh, alustada formaalseid triloogi läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga. see mõtete vahetusel, mis mul oli Ehm, põhiseadusasjade komisjonis jaanuaris parlamendis, ütlesin, et ise tulles ehm, riigist, kus valitseb väga tugev läbipaistvuse ja parlamendi aruandluse kultuur, olen ehm, valmis lähenema sellele teemale avatud suhtumisega ja olen valmis mõistlikke kompromisse tegema. hääletus AFCO komisjonis on heaks võimaluseks äh, edasi arendada äh, arutelu äh, sellel teemal, et paremini mõista üksteise seisukohti. ja ma tahaksin tänada härra Martinit tema taht-, tema tahte eest kuulata ka nõukogu positsioone ning pidada konstruktiivset dialoogi eesistujaga ei ole mingit mõtet varjata seda, et äh, tegemist on tundliku teemaga kõigile, mm, kõigi institutsioonide jaoks. kuid ma olen kindel, et nende kontaktidega, mis äh, eesistujal on olnud härra Martiniga, need on heaks aluseks edasistele institutsioonide vahelistele suhetele ma ei hakkaks äh, selle raporti eelnõusse üksikasjalikult süvenema, kuid ma tahaksin välja tuua kaks teemat, mis on eriti olulised nõukogule. esiteks, nõukogu leiab, et äh, parlamendi uurimisõiguse poliitiline iseloom peaks peegelduma ka nendes uutes äh, reeglites. ja see on keskse tähtsusega selleks, et äh, igasugust sekkumist kohtu uurimust, uurimistesse vältida. teiseks pädevuste omistamise põhimõte, mis on samuti aluslepingutes ära märgitud, sellest peab kinni pidama. see tähendab seda, et uurimiskomisjonid peaksid enda uurimiste käigus vältima kattuvusi teiste Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikide pädevustega. president, lugupeetud li-, parlamendiliikmed, komisjoni asepresident hea meelega jään ootama edasisi äh, kontakte raportööri ning äh, läbirääkimismeeskonnaga parlamendi poolt ja lubage mul teile kinnitada, et eesistuja teeb kõik endast sõltuva selleks, et jõuda kompromissile, mis oleks äh, vastuvõetav kõigile kolmele institutsioonile ja mis võimaldaks parlamendil oma uurimisõigust nii tõhusalt rakendada kui võimalik, aitäh! suur tänu, minister, ja nüüd ma annan sõna volinik Šefčovitšile. suur tänu, härra president, minister, lugupeetud parlamendisaadikud. Lissaboni leping nägi ette palju uuendusi Euroopa Parlamendi jaoks ja üks on ähm, parlamendi uus õigus algatada ka äh, uurimiskomisjonide tegevusalaseid ettepanekuid ja me hindame seda kõrgelt ja nüüd on meie ülesanne need uued sätted ellu viia, teha seda konstruktiivses koostöös kolme institutsiooni vahel, kasutades sellest tervet mõistust ning kinni pidades Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklist kakssada kakskümmend kuus. komisjon on alati leidnud, et on vaja teostada tugevat parlamendi järelevalvet ja aasta tagasi selle pärast me alustasime mõttevahetust härra David Martini raporti eelnõu üle ja mul on hea meel selle hea koostöö üle, mis äh, härra Martin ette äh, nägi meiega ja ka minister Vammeniga. aga me nägime ka teatud probleeme selle esialgse äh, tekstiga ja ainult mõned meie mured on AFCO komisjonis mm, arvesse võetud Äh, eesistuma Taanigi rääkis mõnedest muredest ja ma äh, tervitan, et raportöör on osa nendest arvesse võtnud. me tahame leida konstruktiivse lahenduse äh, ja kompromissettepanekud, mis härra Martin välja pakkus, kajastavad seda ning mõned meie kõhklused, mis kõlasid komisjonis ja nõukogus, on lahendatud, aga pole saladus see, et on endiselt mõned peatähtsad küsimused, mis tuleb kõigepealt läbi arutada, et eh, komisjon saaks anda oma nõusoleku vastavalt artiklile kaks kaks kuus. ma räägin mõnedest probleemidest. meie arvame, et tulevase määruse kohaldusala peaks jääma selleks samasuguseks, nagu praeguses otsuses on. artikkel kaks kaks kuus ütleb, et Euroopa Parlament saab luua ainult uurimiskomisjone eh, oma ülesannete täitmiseks ja eh, tuginedes artiklile kolmteist aluslepingus. nii et siin on piirangud alusleping seadnud, me tervitame kompromissettepanekuid, mis nüüd selles osas on tehtud. E, nüüd artikkel kaks, kaks kuus näeb ette ainult menetluse ja akti liigi, aga mitte uurimiskomisjoni mandaati ja see on pigem poliitiline kui õiguslik nähtus. ja sellepärast ma arvan, et on vaja edasi arutada ka uurimisinstrumentide üle, mis on raporti eelnõus äh, välja pakutud, sest on liiga ülemäärased. ja tahaksin rääkida ka artiklist seitseteist määruse eelnõus, siin räägitakse ametnike ärakuulamist ja teistegi teenistujate ärakuulamist, kas siis Euroopa Liidu tasandil või liikmesriikides. see on üks meie peamisi muresid. nimelt eh, tunnistuste andmise õiguse põhimõte ja me eh, arvame, et see, et pea kinni nõudest või selgita põhimõte on hea, aga me arvame, et mitte alati ei ole kõigi ametnike üle ärakuulamine õigustatud. ja siin on veel mõned muudatusettepanekud, mis meile ei sobi. tähtis on aga, et meil tekiksid konstruktiivsed kolmepoolsed läbirääkimised teksti üle, et tekst lõpuks oleks selline, millele komisjon ja nõukogu saavad oma nõusoleku anda vastavalt artiklile kaks kaks kuus pärast seda, kui parlament on ära teksti hääletanud, nii et ma tervitan koostööd teiega ähm, ja nõukoguga, et me tõesti kiiresti jõuaks eduka lahenduseni sellel tähtsal teemal, aitäh! And... suur tänu, volinik, ja nüüd jõuame kõnelejate juurde, esimene on härra Viiland kaheks minutiks. suur tänu, juhataja, lugupeetud äh, daamid ja härrad, organ, kes vastutab seadusandluse eest, peab vastutama ka seaduste rakendamise eest. me ei räägi siin ainult Euroopa Liidu õigustikust, äh, vaid ka selle kasutusele võtmisest. Euroopa Liidus on meil siin mitmeid äh, lünki Equitable Life'i uurimiskomisjon äh, avastas nii mõndagi üllatavalt ja tõi välja, et uurimisvahendit kui sellist tuleb paremaks muuta. mainin minu fraktsiooni jaoks olulisemaid punkte ja neid on viis. esiteks, me saame aru komisjoni ja nõukogu muredest seoses sellega, et ametnikud ja ministrid äh, ei peaks alluma tunnistamist kohustusele, seda võib äh, üle vaadata, sõltumata sellest, kas on tegemist siis avaliku elutegelasega või mitte ja teiseks loomulikult igaüks peab, äh, kes tunnistusi annab, peab rääkima tõde ja need, kes annavad valetunnistusi, peavad saama samad sanktsioonid, kui äh, sama teo eest saaks äh, siseriiklikul uurimusel. ja viiendaks, minu fraktsioon soovib kindlasti ka seda, et uurimiskomisjoni lõpus äh, toodaks välja selgelt vähemuse arvamus, mis on paika pandud hääletuse teel. ja loomulikult parlament on kompromissi valmis, nagu me juba ka öelnud oleme ja me loodame, et see kompromissivalmidus ei jää ühepoolseks. suur tänu ja järgmisena härra Gualtieri, palun. Porto Martin apre la strada alla piena attuazione della dis-. tänan. Martini raport annab meile võimalusi kasutada ära neid pädevusi, mida Lissaboni leping meile on andnud, me räägime siin uurimispädevustest, see on väga oluline, nagu ka poliitiline kontroll. Lissaboni leping on viinud sisse erilise õigusloome menetluse ja me loodame, et läbirääkimistel komisjoni ja nõukoguga tõesti peetakse kinni selle normi vaimust. Öeldakse, et Euroopa Parlamendil on algatusõigus ja nõukogu ja komisjon peavad andma ametliku nõusoleku. siin raportis me viitame ka varasematele kogemustele uurimiskomisjonidega, eriti mis puudutab äh, piiranguid ja kitsendusi. loomulikult toimub ka mitteametlikke kohtumisi, juba praegu on neid äh, toimunud äh, Taani eesistujaga. loomulikult paljud liikmesriigid on juba nende arutelude raames oma seisukohad öelnud. väga oluline on see, et riiklikul tasandil rakendatakse Euroopa Liidu õigustikku õigesti ka haldustasandil ja meil tuleb siinkohal nõuete sõnastust täpsustada. ei tohi aga ära unustada seda, et uurimiskomisjonidel peab olema juurdepääs kõikidele dokumentidele, ja ka üksikisikutele. see poliitiline õigus äh, peab saama täielikult kasutatud, nii nagu lepingus on ette nähtud. järgmisena proua Jäätemägi, palun. suur tänu, juhataja suur tänu ka raportöörile David Markinile väga hea koostöö eest Euroopa Liidul on vaja head äh, haldust, äh, läbipaistvat ja demokraatlikku haldust ja selle juurde kuulub ka see, et Euroopa Parlamendil on õigus äh, saada kätte õigusloomet puudutavad dokumendid, praegu me peame läbirääkimisi, aga nõukogu ja komisjon punnivad vastu. siin me aga räägime nüüd teisest mõõtmest ehk täpsemalt sellest, millised pädevused on Euroopa Parlamendil uurimiskomisjoni kaudu äh, kontrollida äh, haldusasju, siin on tegemist poliitilise kontrolliga, mitte kohtuliku kontrolliga ja seda tuleb kindlasti meeles pidada. Euroopa Parlamendil peab olema poliitilise kontrolli õigus. nagu volinik äh, ütles, siis kohalikud äh, ametnikud, Euroopa Liidu ametnikud äh, ei peaks äh, olema samaväärsed. Teie volinikud, äh, teid ei kuulata ju ka niimoodi üle rahvusparlamentides, nagu kuulatakse siin üle Euroopa Liidu institutsioonide ametnikke. parlamendil peab aga kindlasti olema kontroll Euroopa Liidu institutsioonide üle, see tugevdab ka kodanike usaldusväärsust Euroopa Liidu institutsioonide vastu. meil on väga palju veel ära teha, uurimiskomisjonid on seni toiminud ja praegu nende tegevust tugevdatakse ja ma loodan, et ka tulevikus luuakse neid uurimiskomisjone ainult väga harvadel ja hästi läbimõeldud juhtudel. suur tänu ja järgmisena härra Hefner, palun. tänan, juhataja, austatud kolleegid demokraatia vajab menetlusi ja need toimivad nii hästi, kui äh, paika pandud reeglid, praegu uurimiskomisjoni reeglid on ebapiisavad, nagu näitas ka Equitable Life'i uurimiskomisjoni praktika. seetõttu on meil lõpuks ometi vaja hästi toimivat uurimiskomisjoni. kui on tegemist rikkumisi või omavoli, siis meil tuleb need juhud paljastada ja ka siis, äh, kui meil on tegemist äh, kahtlused, äh, siis me peame need välja selgitama ja eriti, kui on tegemist veel varjamisega. me peame saama juurdepääsu kõikidele olulistele dokumentidele, peame saama õiguse üle kuulata vajalikke tunnistajaid ka koha peal ja ei tohi lubada tunnistuste andmisest keeldumist ja valetunnistusi äh, nende puhul peavad rakenduma kohased äh, sanktsioonid. tahaksin rääkida ühest punktist, mille üle me täna ei hääleta. elukogemus näitab, et äh, uurimiskomisjonis äh, mitte kõik osapooled ei soovi tuua nii-öelda valgust pimedusse, seal tulevad mängu erinevad huvid, ka parteipoliitilised huvid ja tihtipeale on vähemus rohkem huvitatud kõikide faktide paljastamisest kui enamus, nii et meil peaks olema kindlasti võimalus vähemusraportiteks uurimiskomisjonide raames. suur tänu ja järgmisena härra Ashley Fox, palun. aitäh, president parlamendi kontroll on väga oluline, meie eesmärgiks ei ole mitte ainult õigusakte vastu võtta, minu arust me teeme seda isegi liiga palju, vaid me peame kontrollima ka seda, et maksumaksjate raha õigesti kasutatakse. nii komisjoni kui liikmesriikide poolt. minu äh, eelkäijaks oli Neil Parish ja tema eesmärgiks äh, oli äh, seada üles äh, suu- ja sõrataudi uurimise komisjon äh, vaadet, analüüsimaks seda, kuidas eelmine leiboristide valitsus selle kriisiga hakkama sai. siin on teatud positiivseid külgi, kuid minu arust äh, läheme me liiga kaugele parlamendile pädevuste nõudmisel. parlamendil on siis õigus kohale kutsuda kuulamisteks kodali-, äh, üksikisikuid ning äh, neid sanktsioneerida, kui nad sellest keelduvad. mulle tundub, et me ületame sellega oma volitusi ma ei toeta ka seda, et äh, liikmesriikide valitsuste liikmeid äh, või ametnikke on võimalik üle kuulata. ametnikud ju täidavad äh, ministrite korraldusi ja sellist usaldust me õõnestaksime enda uute nõuetega. Need on rahvusparlamentide volitused me peaksime pigem Euroopa Liidu institutsioonide aruandluskohustust suurendama, et antaks aru parlamendile selleks, et meil oleks tõepoolest demokraatlik ülevaade ning kontroll nende protsesside üle. nüüd härra Scholz. tänan, juhataja, volinik, austatud kolleegid praegusel ajahetkel, kui kodanikud usaldavad Euroopa Liitu järjest vähem ja kui nad osa-, puudutavat poliitikat äh, paljudes valdkondades järjest vähem, siis äh, tuleb tervitada kolleeg Martini omaalgatuslikku raportit ja minu fraktsioon igati toetab seda algatust. Lissaboni lepingu artiklis neliteist äh, sätestatakse, et parlament teostab poliitilist kontrolli ja meil tuleb seda ka praktikas rakendada. ma ei ole nõus oma eelkõnelejaga, et äh, uurimisõiguse äh, laiendamisega ei peaks me nii kaugele minema. kuidas siis muidu rakendada artiklit kakssada kakskümmend kuus äh, praktikas, kui öeldakse, et Euroopa Parlamendil on õigus luua ajutisi uurimiskomisjone et äh, uurida väidetavaid rikkumisi või algatusliku omavoli ühenduse õiguse rakendamisel, meil peavad olema läbipaistvad ja tõhusad uurimismenetlused. uurimisel on väga oluline roll demokraatlikus protsessis, niimoodi saab äh, parlament iseseisvalt ja sõltumatult äh, täita oma kohustusi kodanike esindajana eriti just praegusel ajahetkel, kus Euroopa Liit äh, asub, on äh, sellised uurimispädevused väga olulised, ma liitun kolleegidega ka, kes ütlevad, et äh, vähemuse hääletused on väga olulised, tänan. aitäh, nüüd üks minut, härra Brons. aitäh Äh, ametnike tegevuse uurimine peaks olema üheks põhiülesandeks kõikidel parlamentidel, kuid see peaks puudutama enda ametnikke, mitte kellegi teise ametnikke. Euroopa Parlamendil peaks tõepoolest olema õigus Euroopa Liidu ametnikke küsitleda kõige väiksema äh, astme omadest kuni härra Barrosoni välja. kuid ei ole mitte mingisugust põhjust, et see uurimisõigus laieneks ka liikmesriikide ametnikele see peaks olema liikmesriikide parlamentide ülesandeks. komisjon saaks kutsuda äh, ametnikke liikmesriikidest aru andma, kuid ametnikel peaks vähemalt äh, olema õigus teatud informatsiooni varjata või mitte avaldada, nii nagu neil on see õigus ka liikmesriikides ja seda on välja toonud ka raportöör ja äh, tihtipeale võib meil tegemist olla vastuoluliste juhistega, millist informatsiooni avaldada, millist mitte. nüüd härra Tšaskovski, kaks minutit. daamid ja härrad, kõigepealt tahaksin tänada härra Martinit suurepärase tehtud töö eest ja ka variraportööre. uurimiskomisjonidele anti väga piiratud volitused vastavalt Maastrichti lepingule, Lissaboni lepinguga on äh, parlamendi poliitilise kontrolli võimalused äh, suurenenud ja me peaksime äh, nüüd ka realiseerima need volitused. ametnikud Euroopa Liidus ning ka liikmesriikides, nad saavad juhiseid oma ülemustelt, kuid kui me vaatame seda, millised on sanktsioonid, siis siin me peaksime siiski lähtuma siseriiklikust õigusest läbirääkimiste käigus äh, me jätsime kõrvale keelekasutuse, mis jätaks mulje, nagu need äh, uurimiskomisjonid käht-, äh, käituvad justkui kohtud. ametnikud peaksid komisjonide ette tulema ning põhjuseid, oma käitumise põhjuseid selgitama ja me jääme alati kaitsma parlamendi volitusi, mis on kooskõlas äh, meie poliitilise staatusega, äh, demokraatlik aruandlusmehhanism äh, peab olema tagatud. Like to... aitäh, daamid ja härrad, palun püüdke olla vaiksemalt. nüüd härra Guerrero. Eh, quiero agradecer también al ponente aitäh, tahaksin samuti tänada raportööri David Martinit tehtud töö eest ja ka Taani eesistujat valmiduse eest selle teemaga edasi minna. me teame väga hästi, millised on volitused liikmesriikide parlamentidel, neil on õigusloome, eelarve volitused ja ka kontrolli, äh, järelevalve funktsioon ja nad annavad ka poliitilisi juhtnööre. ja oma uurimiskomisjonides rah-, liikmesriikide parlamendid äh, annavad äh, valitsustele ning ametnikele võimaluse aruandluseks ja nad võivad kasutada äh, neid mehhanisme probleemide korrigeerimiseks. töö, mida me siin uurimisõiguse alal teeme, suurendab parlamendi volitusi, me oleme teinud juba suuri edussamme oma õigusloome töös, kuid kontrolli või järelevalve osas oleme me veidi maha jäänud koos komisjoni nõukogu ja raportööriga loodame, et õnnestub saavutada see, et parlamendil on piisavad volitused ka selles vallas. nüüd härra Tahv. president, ma nõustun sellega, et parlament ei vaja selliseid poolkohtulikke volitusi kuid äh, meil on vaja äh, siiski piisavat, äh, piisavaid volitusi uurimiseks, selleks et poliitiliste vast-, poliitilisi vastuolusid uurida. jään ootama tri-, triloogi tulemusi ja loodame, et et õnnestub ka seda ebavõrdset kohtlemist äh, Äh, parandada, mis praegu on äh, ette nähtud selles osas, kus räägitakse komisjoni ning liikmesriikide ametnike kuulamisi. loodame, et meil on võimalik jõuda ka mõistlike lahendusteni selleks, et lähtuda nende uurimiste tulemustest. suur tänu. Eh, nüüd on meil vaba mikrofon. kõigepealt härra Mikolašik, üks minut. Eh, suur tänu, juhataja, lugupeetud eh, volinik, austatud kolleegid. uurimispädevused äh, on kõikide demokraatlike parlamentide standardpädevused üle kogu maailma. parlamendil peab olema õigus luua endale teatud juhtumist selge pilt. ja selle juurde käib loomulikult äh, uurimisõigus Euroopa Parlamendile on siinkohal eelkõige Lissaboni lepinguga antud äh, olulised pädevused tänu Lissaboni lepingule muutus Euroopa Parlament demokraatlikumaks ja institutsioonide vaheline tasakaal muutus äh, Euroopa Parlamendi kasuks. uus määrus oleks minu arvates kohane, arvestades äh, uusi pädevusi Lissaboni lepingust. arutelu jätkub, palun vaikust ja nüüd viimane vaba mikrofoni vooris on proua Kinnis, üks minut. ma tänan, president, ja ma tahan toetada meie raportööri märkusi ja tänada raportööri. mina olin uurimiskomisjoni juha-, esimees, see uurimiskomisjon, mis tegeles Secretary Life uurimisega. aga tähtis on mõista, et miks meie uurimis ei saavutanud tulemusi. meile, meid nii kurvaks teeb sellepärast, et üks miljon inimest tahtis, et me tegeleksime Equitable Life'i uurimisega. ja ma tahan, et Ühendkuningriigi ametivõimud äh, äh, annaksid teada, kas isikud, kes kannatasid Equitable Life tegevuse tõttu, saavad hüvitist või mitte Eh, igatahes välja pakutud reform on väga tähtis, aga tähtis on ka, et jätkutegevus jätkuks, sest uurimiskomisjonid on oma tegevuse lõpetanud ja nüüd rahvas tahab tulemusi näha. suur tänu ja nüüd lõpetuseks annan sõna volinik Šefčovitšile. aga palun vaikust. ma tänan, härra president, minagi avaldan tunnustust äh, Äh, raportöörile ja vastata tahan ka mõningatele märkustele. ma arvan, et dokumendid peavad olema veekindlad ja ära peab hoidma seda, et äh, uurimiskomisjoni pädevus pannakse mingi uurimise kestmise ajal küsimärgi alla. tähtis on, et kõik menetlused oleksid juriidiliselt vettpidavad. see on kõigi meie huvides proua Jäätelmägi ja paljud teised siin rääkisid avalikustamise küsimusest ja salastatud informatsiooni avalikustamisest eriti, see on üks teema, millega tuleb edasi töötada selleks, et leida hea lahendus kõigi kolme institutsiooni jaoks. ma hindan ka äh, härra Hefneri kommentaari. ta ütles, et peavad olema selged eeskirjad, kui tegemist on tundlike valdkond, kohtadega, mida uurimiskomisjon uurib ja ma olen tänulik ka härra Tahvile, kes tõi välja vajaduse üle saada ebavõrdsest kohtlemisest, mis praegu on Euroopa Liidu tasandi ametnike ja liikmesriikide ametnike vahel. ma usun, et meil õnnestub koostöös leida lahendus, mis on vastuvõetav kõikidele institutsioonidele, ma tänan. suur tänu, härra volinik ja viimane sõnavõtja selles arutelus on Euroopa asjade minister härra Vammen, palun. ma tänan, härra president, lugupeetud saadikud, volinik. kõigepealt ma tahan tänada teid suurepärase arutelu eest ja selle võimaluse eest arutada antud teemat täna siin Euroopa Parlamendiga. tegemist on parlamendi jaoks väga tähtsa küsimusega ja tahan veel kord öelda, et eesistuma Taani ja nõukogu austavad täiel määral parlamendi algatusõigust siin. ja ma ootan huviga parlamendi hääletustulemusi Martini raporti üle. eesistujamaa vaatab väga põhjalikult läbi Euroopa Parlamendi ettepanekud ja teeme kõik, mis meie võimuses selleks, et see protsess ka eduka lõpuni viia institutsioonide vahel. me eh, tahame leida kompromissid, mis on vastuvõetavad nii parlamendile, komisjonile kui ka nõukogule. tahan tänada härra Martinit suurepärase koostöö eest ja valmisoleku eest läbirääkimisi pidada eh, paindlikus vaimus, me hindame seda väga kõrgelt. ma olen kindel, et koostöös ka volinik Šeskovitšiga õnnestub meil leida juriidiline alus uurimiskomisjoni tegevusele. ja tähtis on, et uurimiskomisjonid saaksid teha oma tööd võimalikult tõhusalt, aga samas peavad nad saama tegutseda aluslepingu sätete kohaselt ja täitma oma rolli selle aluslepingu kohaselt. nii et ootan huviga meie koostöö jätkumist, tänan. suur tänu, härra minister, mu daamid ja härrad, arutelu on lõppenud ja hääletus eh, toimub kell kaksteist kümme. tänan teid